ja äh, homm-, täna keskpäeval äh, hääletame siis. Läheme edasi, äh, järgmine päevakorrapunkt, komisjoni avaldus töötingimuste ning töö, tervishoiu ja ohutusstandardite kohta, võttes arvesse hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis. sõna saab kõigepealt volinik De Hüht. Thank you uh aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. Rana Plaza hoone varing takas Bangladeshis kahekümne neljandal aprillil šokeeris meid kõiki sügavalt. see nõudis vähemalt eh, tuhat üks, tuhande ühesaja kahekümne seitsme inimese elu ning enam kui kaks tuhat viissada inimest said äh, vigastada. Laslo Andor, Kädi Ashton Andri- ja Andris Piibalks avaldasid äh, meiepoolset siirast kaastunnet ohvrite perekondadele. selle õnnetuse ulatus on tekitanud äh, väga sügavat muret kogu maailmas tekstiilitööstuses olukorra kohta Bangladeshis. ja see on väga tihedalt seotud ka Euroopaga, mis on Bangladeshi jaoks tähtsaks kaubanduspartneriks. tänane arutelu keskendub Bangladeshile, kuid ees, samas ei ole eesmärgiks selle riigi süüdistamine, esiletõstmine vaid see puudutab äh, ka teisi asjasse puutuvaid äh, riike. Euroopa Liit on äh, kiirelt reageerinud juhtunule, oleme juhtunu arvesse võtnud, koostanud uue strateegia, mis puudutab just tööohutusstandardeid Kagu-Aasias. oleme väljendanud muret Euroopa Liidu poolt, kuna Bangladesh on niivõrd tähtis kaubanduspartner Euroopa Liidule. oleme ka Bangladeshi valitsuse poole pöördunud, et nad kohesed meetmed võtaksid, et nad peaksid kinni ILO tööalastest standarditest ning oleme pakkunud ka endapoolset abi selles. me raja, me, meie tegevus on raja, rajaneb juba olemasolevatele projektidele selles valdkonnas ja püüame ILO-d abistada selleks, et erinevad sidusrühmad kokku tuleksid ning tegeleksid tõepoolest vabrikute turvalisuse küsimusega ja ohutuse küsimusega Bangladeshis. samuti ähm, räägime siin üldisest soodis-, soodustuste süsteemi erikorrast Bangladeshi äh, suhtes äh, ning äh, kõik peale relvade süsteemist. seda kõike selleks, et esile kutsuda vastutustundlikud äh, tarneahelate juhtimist. Bangladeshi valimus äh, on äh, pööranud tähelepanu töö ning töö, tööohutuse nõuete parandamisele Euroopa ning rahvusvahelised ettevõtted peaksid tööalastest äh, standarditest kinni pidama kogu tarneahela äh, jooksul ning äh, vastama sotsiaalse vastutuse standarditele. samuti kaasama töötajate esindajaid dialoogi. erinevad äh, sidusrühmad koostasid äh, tule- ning ehitusohutuse kokkuleppe äh, Eh, hiljuti ning eh, loodame, et eh, enam ettevõtteid selle algatusega ka liitub. tagas kohtus delegatsioon valitsuse esindajatega ning räägiti vabrikute ohutusest just rõivatööstuses. seal osalesid ka mitmed suured Euroopa Äh, tekstiiliettevõtted ning äh, jaekaubandusettevõtete esindajad. tegemist äh, on ähm, vägagi jõuliste algatustega selleks, et Bangladeshis olukord muutuks. me oleme edastanud selge sõnumi, et tegemist on tõsise probleemiga, et meil on vaja koheseid meetmeid selleks, et töötingimusi parandataks, kõik osapooled võtaksid vastutuse te-, teeksid koostööd, ma olen seda teisipäeval ka välisminister Mooniga arutanud Brüsselis. ja positiivne on see, et ILO missiooni tulemus Bangladeshis oli positiivne, koostati kolmepoolne avaldus, see, sinna olid kaasatud ka töötajate esindajad ning Bangladeshi valitsus on äh, räägitud tule ning äh, ehitusohutuse äh, palju tihedamast kontrollist tekstiilitööstuses, räägitakse kolmepoolsest, kolmupoolse, kolmepoolse kokkuleppe laiendamisest, samuti räägitakse ühinemisvabaduse suurendamisest ning töötajate õiguse kaitsest ILO-l on äh, siin keskne roll selleks, et äh, tõepoolest äh, peetaks kinni rahvusvahelistest standarditest tööohutuse valdkonnas ja loodame, et koostatakse ka konkreetsete tähtaegadega ajakava õige peatselt. kindlasti on vaja peale sõnade ka konkreetseid tegevusi, meie oleme valmis neid tegevusi toetama, samuti me toetame äh, Bangladeshi selleks, et nad saaksid äh, rakendada ILO äh, tööalaseid aluspõhimõtteid ja samuti püüame soodustada seda, et ennetusmeetmed oleksid paremad tööohutusnõuete vallas. samuti sooda, loodame, et OECD äh, sotsiaalse vastutuse äh, põhimõtetega äh, oleks edaspidi tegevus kooskõlas. Euroopa ettevõtted peaksid kinni pidama inimõiguste järgimisest vastavalt ÜRO põhimõtetele seotunas ettevõtlus ning inimõigused ja püüame jätkata konstruktiivset dialoogi Bangladeshi võimudega ning tugevdada koostööd ka ILO-ga. me jätkame koostööd Euroopa sidusrühmadega ning äh, toetame ka neid sotsiaalseid algatusi tekstiilitööstuses. oleme juba kaalunud järgnevaid samme selleks, et tarneahel oleks vaastutustundlikum ja jätkame erinevate projektide äh, toetamist, mõned äh, näited on, äh, on valitsuse ning töötajate algatuste toetamine, teeme koostööd näiteks Bangladeshi tuleohutusametiga ja püüame parandada ka Äh, ettevalmistust ning äh, kon-, äh, tööalast ettevalmistust ning kontrolli tekstiili valdkonnas, me ei peaks kindlasti alahindama selle probleemi tõsidust, see ei ole, see ei piirdu tegelikult ka Bangladeshi või tekstiilitööstusega ainult. see näitab lihtsalt seda, kui palju tööd on veel ära teha, Euroopa Parlamendil on samuti tähtis roll selles protsessis erinevate kontaktide kaudu riikide, liikmesriikide parlamentidega, ka äh, paljud Bangladeshi parlamendi liikmed omavad äh, tihedaid sidemeid tekstiilitööstusega. daamid ja härrad, kokkuvõtteks võib öelda, et me peame tegema koostööd Bangladeshi valitsusega, see on meie partneriks, kuid äh, meie tööl peab olema ka eesmärk ja see eesmärk peaks olema selline, et töötingimused Bangladeshis paraneksid. see on kõige tähtsam. ja siin oleme me väga kindlakäelised. kui asjad ei parane, siis äh, alu-, alustame juurdlust ja see on meiepoolne selge lubadus, tegemist on protsessiga, kindlasti ei saa asjad muutuda üleöö, kuid äh, protsess peaks kandma ka vilja. teiseks äh, ma leian, et Euroopa ettevõtted eh, kliendid Euroopas ning jaekaubandusettevõtted peaksid selgelt aru saama sellest, et eh, enda tarneahela eest peab vastutuse enda kanda võtma. varsti toimub eh, ka nende esindajatega kohtumine, loodetavasti juba juunis, ja loodan ka konkreetseid samme nendelt ettevõtetelt, nad on juba teatud ha-, niinimetatud hartale allkirja andnud, kuid äh, me sooviksime ka, et nad äh, tõepoolest võtaksid siis vastutuse tarneahela üle. ja lõpetuseks, me ei räägi siin ainult kaubandusest. sest äh, kaubanduses peab kinni pidama teatud põhireeglitest, kaubandus on muidugi Bangladeshi jaoks tähtis miljonid inimesed, miljonid naised on äh, selle läbi töö leidnud, kuid äh, me räägime põhi, põhilistest inimõigustest kinnipidamisest, inimväärikusest. ja kui me räägime hierarhiast, siis kindlasti inimväärikus peaks edestama kaubandust, aitäh! Grazie suur tänu, härra volinik, järgmisena annaksin sõna fraktsioonide esindajatele, Rahvapartei nimel saab sõna kõigepealt härra Kaspari, kolm minutit. proua esimees, härra volinik, kallid kolleegid, te rääkisite tõepoolest seda, mis on meil südamel, sest viimase vahejuhtumi puhul, kus hukkus üks tuhat ükssada kakskümmend seitse inimest, ei saa jätta kedagi ükskõikseks. loomulikult tõusetub standardite küsimus äh, tekib ka küsimus, kuidas on võimalik neid äh, standardeid kehtestada. Äh, kas me peaksime sõimama neid, kes toodavad odavaid tekstiilitooteid kogu tarneahela ulatuses või ähm, me peaksime pahandama nendega, kes ei suuda tagada normaalseid töötingimusi ega töötasu. ma arvan, et äh, esmaideena välja tulnud mõte, et hakata seda, seda tootmist seal äh, boikoteerima, äh, see ei ole äh, suutlik ega kestlik, sellepärast et sellega jääksid miljonid inimesed, kes seal oma mm, elatist rõivaid õmmeldes äh, teenivad, jääksid sellest ilma ja äh, see elatis on küll väike, aga see on sealses piirkonnas väga oluline, et üldse toime tulla. selles mõttes me peaksime vaatama, milline on tegelikult Bangladeshis kehtiv äh, õiguslik Äh, seis asjadega. minu arvates tuleks vaadelda, kas kõiki neid asju ei tuleks mitte karistada kriminaalkorras. kui me vaatame seda hoonet, siis oli selge, et see oli püstitatud ebaseaduslik äh, sest et kehtivast seadustest polnud kinni peetud, teiseks tuleb Bangladeshi puhul endal muidugi esitada ka küsimus, kas äh, org-, riigiorganid tegid kõike selleks, et tõepoolest kehtivaid seadusi täidetaks, kuid ma arvan, et me ei peaks nende riikide suhtes üles ehitama nõnda öelda neoimperialismi, vaid me peaksime tõepoolest siiralt abi pakkuma, lähtudes sellisest kogemusest, mille oleme kogunud aastate pikkuses eh, ehituse järelevalve, tuleohutuse eh, ja muu sarnase valdkonnas. Eh, on väga meeldiv teada, et et Bangladesh on praegu valmis intensiivsemalt koos töötama rahvusvahelise tööorganisatsiooniga, kuid ma arvan, et me peame vaatama kõikvõimalike kanalite, meie kaubandussuhete ja koostöö kaudu, kuidas meil õnnestuks tõepoolest eh, teha Bangladeshile niisugune pakkumine, mis aitaks nendele eh, nendes punktides, kus neil on tõepoolest puudujäägid, järele jõuda. ma arvan, et eh, Eh, meil ei ole mitte, eh, meil on vaja küll rääkida suure, suurte eh, kaubatarneahelatega, kellel on tõepoolest suur roll, et kaupu meieni tuuna, sest sellepärast, et kui me suudame Äh, ka-, äh, näiteks kohvitarnijatega jõuda kokkuleppele, et kohvimüügikauplustes on eraldi välja toodud need tooted, äh, mis on toodetud keskkonnasõbralikult, siis ma arvan, et me peaksime saavutama sama ka tekstiilitööstuse tarneahela puhul, selleks et nad tõepoolest oleks suutelised näitama, et need ja need tooted on toodetud ausatel tingimustel. suur aitäh! ja nüüd Dekai saab üks minut, üks minut kolmkümmend sekundit. suur tänu, proua juhataja. kui öeldakse, et äh, inimestepoolne, äh, teiste inimeste orjastamine on äh, möödanik, siis ma ütlen, see ei ole sugugi nii, me näeme orjandust täpselt samamoodi ka selle Bangladeshi juhtumise puhul Eh, suurte eh, edasimüüjate hinnad, näiteks nagu H ja M, Saare ja nii edasi, näitavad seda, et kusagil eh, on ekspluateeritud inimesi selleks, et sellist hinda saavutada, nii nagu me oleme seda näinud Bangladeshi juhtimise puhul. me oleme selles küsimuses võtnud vastu juba kaks resolutsiooni Euroopa Parlamendis vastu eelmisel aastal ja selle aasta alguses, aga Bangladeshi tehase varingus üle tuhande inimese hukka saanud Äh, õnnetus näitab seda, kui äh, vähe on ära tehtud tegelikult olukorra parandamiseks, valitsuse tegevus, äh, seadusandluse nõrkus, tarbijate võidujooks odavamate hindade suunas, Euroopa ettevõtjate sotsiaalse vastutuse puudumine ja nii edasi kuid teinekord on sellistes katastroofides ka midagi positiivset. Ehm, näiteks viiekümne kuuendal aastal ehm, Belgias oli sarnane õnnetus kaevandustes, mis viis ehm, tõsiste, tõsise olukorra paranemiseni hiljem kaevandates ma loodan, et Taka tragöödia toob samasugused tagajärjed. komisjon on rääkinud juba mitmetest meetmetest, paljud nendest on ette võetud seadusandluse tasandil, sotsiaalse dialoogi tasandil ja nii edasi, tegevuskava tasandil ähm,, aga ka sellesama äh, töötingimuste ja tööohutuse kokkuleppe tasandil, mis sõlmiti valitsusega. me loodame, et me seda tööd jätkame, äh, jälgime ka seda, et nad nendes sätetes leiduvat äh, täidavad ja ma ütlen sedasama, mida ma ütlesin eile õhtul, suured hargmaised ettevõtted, kelle peakorter on Ameerika Ühendriigis, on praegu hoidunud sellest lepingust alla, sellele lepingule allakirjutamisest ja ma arvan, et me peaksime selle asja tõstma esile, kui me räägime ameeriklastega vabakaubanduslepingust. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Benjon, kaks minutit, palun. suur tänu kõigepealt ma tahaksin avaldada ka oma kurbust äh, ja kaastunnet äh, äh, tragöödiatesse hukkunud äh, inimeste omaksetele. mitte ainult ei ole nad kaotanud pereliikme, vaid kaotanud ka sissetuleku ja nendel ei ole riigipoolset toetust, samasugust nagu meil on taoliste tragöödiate puhul. ainult paar kuud pärast tehase põlengut tabas siis uus tõsine katastroof ja tegelikult ju seal töötavad inimesed viitasid enne seda varingut sellele, et äh, majaga on probleeme, aga midagi ei võetud ette. ma tervitan küll seda, et Bangladeshi valitsus on reageerinud väga kiiresti käivitades äh, reformid äh, tööõiguses, tuues sisse äh, miinimuminspektsioonid ja nii edasi, kuid me peame tagama selle, et need reformid ka ellu viiakse ja et nad ei oleks lihtsalt sõnakõlksud. ma tervitan ka seda uut kokkulepet tuleohutuse ja hoonete turvalisuse osas, aga äh, muidugi on kahetsusväärne, et väga paljud edasimüüjad äh, ei ole sellele alla kirjutanud, paljud Ameerika omad ja muuseas ka üks Saksamaa edasimüüja. ärgem unustagem seda, et nendes tehastes, äh, nende tööd kasutavad väga paljud edasimüüjad ja oluline on, et meil oleks ühtne kindlustussüsteem, millega tagatakse see, et ohutusnõuetest peetakse kinni ma tervitan äh, ka siin komisjoni avaldust, see avaldus oli äh, jõuline, kuid äh, ma tahaksin siiski natukene rohkem saada teada selle kohta, et mida teha selleks, et ka meie Ameerika osapoolega midagi ära teha Bangladeshi ka kaubanduse osas ja kuidas me saaksime ära kasutada näiteks ühtset soodustuste süsteemi läbirääkimiste hoovana. ma olen Rahvapartei esindaja härra Kaspariga täiesti nõus, et me ei peaks lihtsalt loobuma äh, ja boikoteerima nüüd Bangladeshi tooteid selle õnnetuse peale. sellepärast, et väga paljud Bangladeshi inimesed sõltuvad konkreetselt nendest töökohtadest selles tekstiilitööstuses, nii et äh, minu küsimus, kui kaugele komisjon on valmis minema selles küsimuses? lõpetuseks, meil on vaja tegutsemist praegu, sellepärast et liiga paljud inimesed on hukkunud ja väga paljud nendest tragöödiatest oleksid olnud kergelt ennetatavad suur tänu, härra Benjon, Roheliste nimelt saab sõna kolleeg Jean Lambert, kaks ja pool minutit. suur tänu, proua juhataja, ma võtan siin sõna ka praegu siis, kui, kui Lõuna-Aasia, sealhulgas Bangladeshi delegatsiooni juhina ja olen juba esitanud äh, see, selles positsioonis ka kaastunde avalduse varem äh, nendele peredele, kes kaotasid traagiliselt oma pereliikme Äh, paar päeva tagasi äh, viis äh, Bangladesh üle üle miljoni inimese tsükloni eest, väga paljud inimesed said sealt surma, mõnedele var-, kukkusid peale puud ja muud taolised õnnetused, miks ma sellest räägin, ma räägin sellest, et midagi on siiski võimalik ära teha riskide ennetamiseks ja riskide maandamiseks, kui valitsused teevad koostööd rahvusvahelise toetusega kodanikuühiskondadega ja vot taolist veendunud riskide maandamist on on vaja ka tekstiilitööstusele ja äh, laevaremonditehastes. tekstiilitööstuses on üle nelja miljoni inimese tööl, enamus nendest naisi, nagu on öeldud, me peame tagama selle, et nad saavad ka tööpäeva lõpus seal turvaliselt koju minna, olles teeninud korraliku palga päevatöö eest ja see loomulikult äh, sõltub sellest, et millist hinda maksavad sisseostjad viimased tragöödiad on kindlasti profiili tõstnud ja, ja poliitilist survet peale keeranud, me näeme, et äh, reaktsioon on olnud positiivne, väga teretulnud on see, et ILO on oma missiooni kohale saatnud ja et Euroopa Liit on pakkunud toetust. kokkulepe ähm, hoone ja tuleohutuse osas toob kokku äh, vabaühendused, äh, ettevõtted ja edasimüüjad, on oluline leping, ma arvan, et me ei peaks äh, lõpetama, peatama survet ettevõtetele, kes sellega pole äh, liitunud, see on oluline kokkulepe ja paralleelsed äh, inspektsioonid on need, mida tõsiselt on vaja, nii nagu kolleegid on öelnud. samamoodi on vaja ka teisi meetmeid, millest me oleme rääkinud korporatiivse, ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames. nii et minu fraktsioon ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, viited sellele välja võtta. tegevuskava tuleks kindlasti tervitada. see toestab äh, ametiühingute rolli ja minu meelest see on kogu selles loos väga oluline, see on oluline, et nendel on nüüd õigus Äh, kokku tulla ja nõuda vastutust äh, juhatuste, juhatustelt, sellepärast et äh, Rana Plaza juhtum näitas kindlasti seda, et äh, juhatus oma ähm, tööd hästi ei teinud ja inspektoritel peab olema ka vabadus oma tööd teha. me ütleme ka seda, et äh, üht, ühtne soodustuste süsteem GSP on motivaatoriks, äh, alustage motivaatoritest ja siis läheme üle sanktsioonidele, kui see on vajalik ja ei, ei tohiks unustada seda ka Indiaga sõlmitava vabakaubanduslepingute osas, kellel on samuti tohutult suur tekstiilisektor, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab konservatiivide nimel sõna härra Tannok pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua juhataja, kõik meie siin kojas tahaksime saata kaastunde avalduse Bangladeshi rahvale nende koletute tragöödiate osas, Dhaka eh, Rana Plaza tragöödia osas. minu valimisringkonnas Londonis on üle saja viiekümne tuhande Bangladeshi kodaniku, kes on eh, oma omakseid kaotanud. nagu Bangladeshi valitsus väga hästi teab, seda tragöödiat oleks võimalik vältida kui äh, hoonete äh, omanikud oleksid pööranud tähelepanu ohutusnõuetele, mis Bangladeshi seadusandlus on juba kirjas. aga me oleme näinud selliseid õnnetusi kahjuks äh, ikka ja jälle ja Bangladesh tuuakse siin välja kuskil eri, justkui erijuhtumina, aga teised piirkonna riigid on täpselt samasuguse probleemi juures. Bangladesh on sekulaarne demokraatia, mis väärib meie toetust. loomulikult on süsteemseid probleeme tekstiilitööstuses, mille edasimüüjad, tootjad ja valitsused peavad lahendama, aga Euroopa äh, karistav poliitika ei aitaks midagi. kaubandussanktsioonidega ähverda, ähvardamine läbi GS, GPS, GSP süsteemi oleks väga vale samm, nii nagu mõni ütleb ütles. miljonid inimesed sõltuvad oma sissetulekust tekstiilitööstusest. Euroopa Liit peaks nüüd hoopis koostööd tegema Bangladeshi valitsuse ja ametijõududega konstruktiivsel alusel partneritena, tagamaks selle, et ähm, töötingimused paraneksid ja et selliseid tragöödiaid enam ei korduks. loomulikult Euroopa Liidu importijad ja edasimüüjad peavad ka silma peal hoidma oma tarneahelal ja tagama selle, et äh, selles ahelas vastataks ILO ja töötervishoiu standarditele. suur tänu! aitäh, kuue nimel härra Scholz, minut palun. aitäh, kallid kolleegid harva kui fraktsioonid on resolutsiooni ette valmistades nii üksmeelsed. Bangladeshi tekstiilitööstuse katastroofide jada vapustas meid kõiki, kuid äh, me peame arvestama, et me oleme selles kõiges kaassüüdlased, sellepärast et äh, muuhulgas toodeti selles ettevõtte, ettevõtte hoones ähm, Eestiksi äh, spordialanõusid. me oleme selles kõiges kaassüüdlased kui tarbijad, aga teisalt on eh, süüdi ka ettevõtted, kes seal eh, tellimusi esitades suurt hinnasurvet osutavad. samas on viga ka selles, et kaubandussuhted meil ei ole õieti defineeritud, nad ei kajasta alati eh, neid punkte, mis tuleks kehtestada importkaupade tootmistingimustele. Need küsimused vajavad siduvat lahendamist. me peame arvestama eh, inimõiguste, eh, tööõiguste eh, ja kõikide muude vajalike õiguste kehtestamise ja mm, tõepoolest praktikasse rakendamisega selleks, et ihnus, mis tegelikult on inimestele omane, ei, ei ei võimaldaks jätta kõikidest nendest õigustest kinnipidamist äh, kahe silma vahele. Äh, me peame võtma äh, letti kõik need halastamatud ettevõtted, kes nende Bangladeshi inimeste arvel rikastuvad, suur aitäh ja järgmiseks kolleeg Svensson ka mina sooviksin väljendada oma sügavat kurbust hukkunute perekondadele. ma tänan De Guhti härra voliniku tehtud avalduse eest. me hindame selle avalduse jõulist iseloomu. selles kontekstis on muidugi eh, lihtne nõuda, et peaks olema öö, eh, vastav seadusandlus, loomulik on see, et meil peab olema eh, suhtumine, et me soovime, et seadusandlus oleks olemas, kuid eh, väga sageli on nii, et eh, riigid on juba teatud seaduseid ja sead-, reegleid vastu võtnud, aga neist ei pea mitte keegi kinni. sellepärast on oluline teha tihedat koostööd Bangladeshi äh, Äh, ametkondadega äh, ja mitte käituda nii, nagu saaks Euroopa Liit äh, Bangladeshile seadusi ette kirjutada. ja see, millele viitas ka härra volinik, jah, tegemist on tegelikult tegemist siin inimese põhiõigustega, inimväärikusega ja kui me võtame inimõiguste ülddeklaratsiooni, siis selle artikkel kolm sätestab, et igal inimesel on õigus oma äh, turvalisusele ja väärikusele. samuti nagu ütleb artikkel kakskümmend kolm, et igalühel on õigus vabalt töökohta valida, õigus öö, äh, saada töö, kaitset tööpuuduse eest ja õigust töötada inimväärsetes tingimustes. samuti kehtib reegel võrdse töö eest võrdne tasu. sellele on absoluutselt igalühel õigus selleks, et suuta äh, tagada oma perekonna ja enda eksisteerimine inimväärsel tasemel see tähendab, et sotsiaalse kaitse regulatsioone on vaja loomulikult eh, täiustada, samuti tuleb tagada eh, inimestele liitumisvabadus organisatsioonidesse, muuhulgas ametiühingutesse. Eh, samuti peaksid Bangladesh ratifitseerima kõik rahvusvahelised konventsioonid, mis seda puudutavad. kolleeg Lange Bangladeshis saabuva džiinsi paari hind on kuus üheksakümmend, kui see Euroopasse jõuab ja kui see džiinsipaar letile jõuab, siis me teame, et tegelikult niisugust hinda on võimalik tagada ainult väga madalat palka makstes eh, ja sotsiaalseid tagatisi mitte andes. selge on see, et niisuguseid džiine ei müüda mitte kuue üheksakümne, eh, vaid viiekümne, seitsmekümne euro eest. siin on näha, et Äh, tegemist on äh, tootmisahelasse ja tarneahelasse kuuluvate ettevõtete vastutustundetusega. Äh, tegelikult osutatakse Bangladeshi tootjatele suurt hinnasurvet, aga sellise olukorraga ei saa nõus olla ja sellepärast me peame kolleegidele äh, Bangladeshis äh, avaldama toetust, et nad suudaksid tagada õiglase töö eest õiglast hinda äh, ja et tööd oleks võimalik teha inimväärsetes tingimustes ja et kui keegi on selles süüdi, et neid tingimusi ei ole, et siis nemad võetakse ka vastutusele aga mida teevad meie ettevõtted? kuidas on see võimalik, et alles pärast seda, kui toimusid kaks suurõnnetust, et kak-, et ettevõtted vabatahtlikult teatavad, et nad püüavad saavutada eh, turva- eh, ja ohutusmeetmete paranemist eh, Bangladeshis ma arvan, et sellest tegelikult ei piisa, me peame täiesti selgesõnaliselt saavutama, et Euroopa ettevõtetel on kanda vastutus kogu äh, tootmisahela, tarneahela ulatuses. härra volinik, äh, sellist survet tuleb ettevõtetele avaldada, kui te nendega juunis kohtute, iseäranis, kui see puudutab nende Euroopa ettevõtete välismaiseid või Aasias asuvaid filiaale, aitäh! aitäh, härra Göörens, üks kolmkümmend, palun. aitäh, proua juhataja. Euroopa Liit on tekstiili, Bangladeshi tekstiilitööstuse suurimaks ekspordimaaks ja me räägime siin äh, sadadest ja tuhandetest ohvritest, kes on töö, madalate töötingimuste tõttu Bangladeshi tekstiilitööstuses äh, kannatanud. muidugi need erinevad kokkulepped on kiiduväärt ning aitavad olukorda äh, parandada, parandada neid töötingimusi, äh, mille all kannatavad arengumaades töölised, eriti just naised. ja need erinevad algatused aitavad veidi olukorda leevendada, kuid olgem samas teadlikud sellest, et kõik need algatused ei ole piisavad. probleemiks on see, et me eksisteerime kaubavahetus kontekstis, mis pärineb üheksateistkümnendast sajandist, kuid siiski on meil tegemist ju kahekümne esimese, esimese sajandiga volinik Degüht rääkis siin erinevatest kokkulepetest, ILO e normidest, väga tore. kui ta ütles, et me ei räägi siin mitte kaubandusest eelkõige, siis eh, ma tahaksin täpsustada, eh, kas te võiksite vastata järgnevale küsimusele, kui kõik need meetmed, millest te rääkisite, ei too endaga kaasa soovitud tulemust, kas komisjon siis ei leia, et eh, Rahvusvaheline Kaubandusorganisatsioon peaks enda poolt võtma teatud meetmeid selleks, et äh, teatud ettevõtted ja riigid võtaksid vastutuse enda peale selle kaasaegse orjapidamise eest. ja seda oleme me juba mitmel korral, kahel korral juba sel aastal rõhutanud, aitäh. Il... aitäh, enne kui arutelu jätkub, tahaksin tervitada äh, Mehhiko parlamendi